siis äh, äh, siin pikemalt venitama hakata. meie siin kojas oleme kõik äh, väga kurvad, kuuldes, et Londoni tänavatel üks sõdur eile õhtul tapeti, tahaksin avaldada kaastunnet selle tapetu perele. härra Tool, palun. president ei ole tavaks, et ma võtan sõna, aga täna on mul küsimus sõpradele sotsiaaldemokraatidele. Bulgaarias lõppes valimiskampaania, valimistulemused on teada. täna võiks juba moodustada valitsuse, panna kokku enamuse ja Bulgaaria sotsialistid ei välista, et nad toetavad Atakat, kui see tõesti nii läheb Eh, siis mina ei ole küll valmis seda kibedat pilli alla neelama. niisiis ma tahaksin sotsiaaldemokraatidele esitada küsimuse, kas te olete eh, Stanisłavis, Bulgaaria Sotsiaaldemokraatide Erakonna esimehe pantvangid, miks te lepite eh, sellega, et lähete valitsusse ekstremistidega, kes on kes ei taha näha Euroopat Bulgaarias, kelle juhid tahavad välismaalasi välja saata ja leiavad, et Euroopa riikide suursaadikud on kolonistid, kes tuleb riigist välja saata. ma tahaksin eh, tuled, teile meelde tuletada, et selline valitsus ei oleks Euroopale kohane. ma tahaks jah, mõned valitsused on seda teinud, äh, aga mina siiski uskusin äh, siiani äh, Bulgaaria sotsiaaldemokraatidesse, tahaksin uskuda, et te kaitsete Euroopa demokraatiat. härra Guerrero Salam, aitäh, president härra Toolil on täiesti õigus uskuda sotsiaaldemokraatidesse ja demokraatiasse sest et meie kahtlemata võib-olla ei ole küll siin kojas kõige suurem fraktsioon, aga me oleme sellele vaatamata eh, üks eh, juhtivaid demokraatlikke jõude eh, Euroopas ja me oleme seda näidanud paljude liikmesriikide puhul, kus on valitsusi, Äh, mis käituvad samuti ebaõiglaselt, aga äh, Rahvapartei kaitseb neid, meie ei ole kellegi pantvangid. meie teenime oma väärtusi ja demokraatlikke põhimõtteid. proua Parvanova. aitäh, president kas probleemiks on see, et ma olen naine või, küsib kõneleja Äh, härra president, härra Tool, äkki te paneksite kõrvaklapid pähe? aitäh, et te selle teema tõstatasite, see on äärmiselt oluline ning kogu oma lugupidamise juures tahaksin teile meelde tuletada, et äh, ma oleksin olnud väga õnnelik, kui te oleksite samasuguse sõnavõtu teinud ka neli aastat tagasi kui Kerbe äh, Bulgaarias asuva Rahvapartei sõsarpartei äh, moodustas valitsuse koos samasuguse natsionalistliku erakonnaga, mida te praegu mainisite. nii et, et äh, väga, väga tänu, tänulik teile, et te Bulgaaria pärast muret tunnete. kallid kolleegid, meil on vaja hääletada ja kõigil fraktsioonidel on võimalus sõna võtta ja siis lõpetame selle arutelu. proua Harms. kallis härra Tool, kallid kolleegid. minu arvates ei ole sugugi äh, tähtsusetu, et me selle teema tõstatame. ma arvan, et meie siin Euroopa Liidus ei peaks tundma muret ainult Bulgaaria pärast, kui me räägime demokraatlikest arengutest. on terve rida liikmesriike, kus on üha keerulisem kaitsta Euroopa väärtusi ja Euroopa demokraatiat. möödunud äh, nädalal kõnelesime Ungarist. me oleme varem ka äh, rääkinud olukorrast Rumeenias ning tollal üllatas mind liberaaldemokraatide seisukoht. me äh, kõnelesime liiga hilja ka Itaalia probleemidest, arvestades äh, seda, mis toimub äh, Kreekas, kuldse koidiku esiletõusu, siis ilmselt peame varsti aru, arutama ka seda, mis toimub Kreekas. nii et, et ma tahaksin tõesti praegu välja öelda selle, et minu arvates on Tavaresi raport Äh, Ungari äh, olukorra kohta, väga hea ülevaade nendest vahenditest, mida meie, eurooplased, saame kasutada selleks, et kaitsta meie väärtusi. ja daamid ning härrad, me peame äh, sellest olukorrast välja pääsema, olukorrast, kus fraktsioonid Äh, lähtuvad põhimõttest, et veri on paksem kui vesi ning need mustad lambad, kes kuuluvad oma poliitilisse perekonda, on alati kaitstud. sellisele lähenemisele tuleb vastu astuda. härra Kohn-Pendit. härra Kohn-Pendit Te kasutasite väljendit, mis, mida parlamendis ei tohiks kasutada. aga nüüd järgmine kõneleja. president, je crois que je croyais jusqu'à présent naïvement ah, suur tänu, lugupeetud juhataja, uskusin tänaseni naiivselt, et äh, Euroopa väärtused on pluralismi austamine, mitmekesised arvamused äh, ning äh, valijate soovi austamine. ja